What, where should There's only one, one place for me. Yeah? Okay. miejsc na sali. Proszę, uh, colleagues, ladies and gentlemen. daamid ja härrad, palun asuge oma kohtadele. Ladies and gentlemen daamid ja härrad, istuge palun. me alustame kohe oma istungiga. Wznawiam posiedzenie. Otwieram posiedzenie zawieszone w dniu 11 marca 2000. Istung on alanud. 11. märtsi äh, istungjärgu protokoll ja seal vastu võetud tekstid on teile